esimeeste äh, konverents tegi mulle ettepaneku ametisse nimetamiste kohta erinevatesse komisjonidesse. Need ettepanekud on äh, avalikustatud ja need on äh, avaldatud veebis